kaheksa isikut on nüüd kantud Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirja just Iraanis toime pandud vägivallategude eest. aitäh, härra volinik Tali. ja arutelu lõpuks on esitatud ka seitse resolutsiooni ettepanekut ja nüüd me asumegi ka resolutsioone hääletama kõigepealt hääletame siis resolutsiooni, mis käsitleb inimõiguse julgeolekuolukorda Saheli piirkonnas. meil on seitse resolutsiooni ettepanekut esitatud ja üks resolutsiooni ühisettepanek kuuelt fraktsioonilt ja hääletamegi siis neid, kes on poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud. nüüd hääletame karistamatus Filipiinidel, ka siin on meil äh, seitsmelt fraktsioonilt esitatud resolutsiooni ettepanek ja härra Silvestris palus, et oleks nimeline hääletus, kas kellelgi on midagi selle vastu? sellisel juhul me hääletame nimeliselt, meil ei ole muudatusettepanekuid esitatud aga mul ei ole oma hääletuskaarti kaasas. niisiis, hääletus on alanud. Albert, kannst du helfen? Albert, kas sa saaksid aidata mu hääletuskaarte minu koha peal? et tegelikult eh, ei tohi teistel lasta enda eest hääletada. aga ma praegu sõnaselgelt palun kolleegi minu eest hääletada. aitäh! kas kõik on hääletanud? ah, kolleeg toob kaardi mulle väga, väga tore. ja palun vabandust teistelt kolleegidelt. niisiis, ma ei ole nüüd äh, seadusi rikkunud, vaid ise hääletan, kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud see ühisettepanek on vastu võetud kolme erapooletu häälega. ja nüüd? etniliste vähemuste olukord Iraanis. siin on ka resolutsiooni ühisettepanek esitatud mitmelt fraktsioonilt. ja muudatusettepanek üks on tagasi võetud, aga me peame veel lõiket seitse hääletama ja ma tean, et härra Posselt soovis teha suulise muudatusettepaneku. siin räägitakse äh, mitte šiitide diskrimineerimisest ja ahistamisest. ja räägitakse ka bahaidest, aga meie sooviksime seda äh, siia kaasata veel ka assüürlased ja teised äh, kristlased ja seetõttu me teeme ettepaneku järgmise sõnastuse kohta nii et äh, lõpetame tegelikkuses re äh, religioossete vähemuste diskrimineerimine nagu mitteschiitlike äh, moslemite, assüür-, Assüüria ja teiste kristlaste ja Bahai vähemuste diskrimineerimine. nii et me oleme siin viidanud täpselt ka konkreetselt Assüüria kristlastele ja teiste kristlike vähemustele. aitäh, kas kellelgi on vastuväiteid, ei ole? siis hääletame muudetud originaalteksti, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus. resolutsiooni ühisettepaneku lõpphääletus muudetud kujul ja elektrooniline hääletus. kas kõik on hääletanud? siis lõpet-, sulgen hääletuse ja ka see resolutsioon on pea ühehäälselt vastu võetud, kaks erapooletut on. sellega me oleme hääletuse lõpetanud, proua De Kaiser, palun. ma veel äh, hääletasin, kuid võib-olla ma panin oma kaardi liialt kiiresti äh, sisse või võtsin ta uuesti välja. Äh, et ma sooviksin siis suuliselt selle lisanduse teha. me vaatame selle üle. daamid ja härrad rahvapartei ja sotsialistid ja demokraadid äh, on äh, siis edastanud äh, taotlused komisjoni liikmete asendamiseks keskkonnakomisjonis härra Ullmann, transpordis härra Koosa ja põllumajanduskomisjonis härra Andrieu. kas kellelgi on vastuväiteid, ei ole? siis ka need komisjoni liikmete nimetused on vastu võetud ja see selle koosoleku protokoll tuleb kinnitamiseks järgmise täiskogu istungjärgu kinnit-.